fraktsioon kuue NGL on esitanud äh, samuti taotlusi, mis puudutavad komisjonide ja parlamentide vaheliste delegatsioonide liikmelisust ning nimekiri nende äh, muudatuste kohta esitatakse koos protokolliga. juhul, kui protokollile vastuväiteid ei esitata, siis loetakse need äh, muudatused vastuvõetuks vastavalt meie kodukorra reeglitele nüüd aga läheme meie järgmise päevakorrapunkti juurde.